Right, good afternoon everybody. tere päevast, asuge oma kohtadele. jätkame koosolekuga. raportöörid on ka kõik kohal, ma näen, palun istuge teiegi oma kohtadele. esimene päevakorrapunkt. arvamuste vahetus börsiväliste tuletisinstrumentide keskse vasta, vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate asjus. raportöör on Werner Langen, palun. suur tänu, proua esinaine tagumised read on juba täis, esimesed read, kus parlamendisaadikud istuvad, on veel natukene hõredad. ma teeksin kaks ähm, eelnevat märkust. kõigepealt äh, nõukogu töörühm on juba mitu korda äh, koos käinud ning teinud ka ettepanekuid äh, komisjoni ettepaneku kohta kuid mitte kõik need muudatusettepanekud ei ole päris kohased äh, selle määruse eesmärgiga, nimelt äh, mis puudutab siis börsiväliste tuletisinstrumentide turgude paremat reguleerimist. viiendal jaanuaril kaks tuhat üksteist, äh, kui Ungari võttis üle Belgia eesistumise, siis viidi sisse ka üks muudatus, tegu on üldise küsimusega, mis tuleb ka läbi arutada, nimelt äh, kas selline äh, äh, laienemine, mille Ungari eesistuja on välja pakkunud, mis on vastuolus G kahekümne otsustega, mis on äh, vastuolus komisjoni Euroopa Liidu selliste otsustega, nimelt, et, et ettepanek laieneks kõikidele tuletisinstrumentidele, siis äh, kas seda tuleks teha, sellepärast et need tuletisinstrumendid, millega kaubeldi börsitel, nendega mingisuguseid probleeme ei tekkinud. ja ma leian, et komisjoni ettepaneku laiendamine niimoodi tagauste kaudu nõukogus on täiesti ebakohane, kui nõukogu leiab, et ta peaks börsitooteid eraldi reguleerima hakkama, siis ta peab ka komisjonil paluma, et komisjon vastava ettepaneku teeks. see puudutab nüüd siis rakendusala. kolmandaks me oleme saanud äh, kolm äh, äh, meie oma teadus, teaduslikud talitlused on kolm dokumenti pidanud koostama, paraku mm, need ei ole veel päris valmis ja raportöörid ja variraportöörid on saanud briifingupaberid, briifingud, dokumendid, nagu minitši, konfää Swinburne ja härra Klute on saanud selle briifingudokumendi ning äh, need kolm äh, aruannet, neid äh, tuleb veel hinnata, üle vaadata ja need puudutavad eelkõige just kahte teaduslikku küsimust, artikkel seitse, see puudutab siis finantssektori väliseid keskseid Äh, vastaspooli ja, ja clearingu määrasid ning ka vastavat USA seadusandlust ja selle äh, äh, kohandatavust Euroopa Liidu seadusandlusega. kolmapäeva õhtuks ma sooviksin siis ka oma raporti esitada sekretäriaadile, see minu raport on siin minu kõrval, üheksakümmend üheksa muudatusettepanekut on esitatud äh, ja väike osa muudatusettepanekutest äh, on üle võtnud nõukogu töörühma ettepanekud ja väike osa on äh, üle võtnud ka Euroopa Keskpanga seisukohad ning ning mõned muudatusettepanekud tulevad ka õiguskomisjonist, nii et ma olen üritanud siin tõesti äh, asjade viimast seisu peegeldada ja arvestada ka nende kolme teadusliku aruandega ning kolmapäeva jooksul me siis sekretäriaadile edastame ka raporti, nii et see raport saab ka vastavalt ajakavale minna tõlkesse. meie äh, päevakava kohaselt pidi täna olema siis esimene arutelu ja raporti esitlus pidi ka aset leidma täna ja seda ma täna ka teen. ja teine ettekanne peaks siis olema kahekümne kaheksandal veebruaril. muudatusettepanekute tähtaeg on viisteist märts. muudatusettepanekute arutelu ja kompromissmuudatusettepanekute arutelu toimub neljandal aprillil, hääletus meie komisjonis toimub kahekümnendal aprillil ja et see jõuab täiskogusse juunikuus. see on siis sekretäriaadiga ja ees, esinesega kokku lepitud tähtaeg ja ma arvan, et me oleme siis sellega ka õiges suunas edasi liikunud ja ma loodan, et me ka saame tähtaegadest kinni pidada. me võime öelda, et nõukogu äh, eesmärk äh, äh, kevadisel ülemkogul on küll väga tore, aga aga nõukogu peaks loobuma sellest harjumisest, harjumusest, et nad pidevalt arvestavad ette otsustega, mille osas nad peavad ära kuulama ka parlamendi ja ei arvesta üldse sellega, et parlamendil võib olla vastuvõtteid. nüüd äh, tuleksin mõningate olulisemate punktide juurde, rakendusala kõigepealt, seda ma juba mainisin, nõukogu soovib äh, rakendusala, määruse rakendusala siis laiendada kõikidele tuletisinstrumentidele, aga siin on tegu ka ühe äh, väikese blokeeriva vähemusega ja ma kuulen, et see vähemus muutub pidevalt suuremaks, nimelt äh, see probleem puudutab siis äh, börsiväliseid tuletisinstrumente ja äh, need OTC tuletisinstrumendid moodustavad kaheksakümmend protsenti toodetest ja ma leian, et see ei peaks olema komisjoni ettepaneku eh, eh, sisuks ja, ja kui me selle, sellega arvestame, mis praeguses ettepanekus kirjas on ja mida on nüüd Ungari eesistuja välja pakkunud, siis ei ole väga veenev, et rakendusala tuleks laiendada ja et see oleks, selline laiendamine oleks mõttekas. aga me võime loomulikult seda arutada. ma arvan, et me peaksime siiski lähtuma G kahekümne ähm, ettepanekutest, mis keskenduvad OTC tuletisinstrumentidele, kliiringule ja samuti äh, mis puudutab äh, keskseid, kliiringu äh, keskseid vastaspooli ja vastavaid standardeid ja järelevalvet. praegu vastav turg töötab ähm, väga hästi ja seetõttu meil ei ole ka vaja reguleeritud turgudele kohaldada kliiringu kohustust ja oluline teema on ka äh, Dodd-Franki äh, seaduse rakendamine, see puudutab ka nüüd börsiväliseid tuletusinstrumente. ja siin tuleb arvestada ka konkurentsi äh, moonut-, võimalike konkurentsimoonutustega Euroopa turul ja juba oma esimese sammuga peaksime me takistama, et me hakkaksime kõige olulisemaid äh, kauplemis, äh, kauplemiskohtadele piiranguid seadma. mina võin öelda, et kui äh, kolleegid toetavad seda, et rakendusala jääks selliseks, nagu ta ettepanekus oli, siis nõukogu kes on üle, ette võtnud praegu üle saja muudatusettepaneku, nimelt nad on OTC igalt poolt ära kustutanud ja nad võivad need muudatused siis ära taaskord tagasi võtta. nüüd teine küsimus. erandid. artikkel üks. siin on meil terve rida rohkem või vähem põhjendatud äh, küsimusi ja siin on välja pakutud, et, et mõningad tooted tuleb täiesti välja võtta ja ma ütleksin, et selline täielik väljajätmine on ka rahvusvaheliste öö, äh, otsuste vastu, mina leian, et erandid tuleb siiski kujundada clearing äh, kohtade kaudu, aga mitte neile seada üldine erand. siin on toodud ära ka põhjused, siin on ära toodud näiteks äh, äh, äh, pangad, mis ise tuletisinstrumentidega tegelevad, et nemad jäävad erandi alla ja mina leian, et see ei ole võimalik, sellepärast et see piirang, mis võiks olla võimalik teatavatel tingimustel ja jätta siin riigi asutuste või riigi kontrolli all olevatele pankadele äh, erand. siis äh, mina leian, et seda punkti tuleks küll veel üle vaadata. edasi. on ka neid kolleege, kes soovivad erandit kehtestada ka pensionifondidele on erinevalt äh, üles ehitatud pensionifonde Euroopa Liidus. ja me peame seda punkti arutama. mina teen ettepaneku, et selle äh, spetsiifilise küsimuse kohta, mis puudutab äh, pensionifonde, et siin me peaksime ära kuulama ka eksperdid väljaspoolt. kolmas küsimus on seotud turuosalistega, kes tegutsevad ka energia äh, kauplemisega, kuid siin, kuid see peaks äh, olema allutatud kaum-, vastavale kauplemisjärelevalvele, mitte tuletisinstrumentide järelevalvele. ja ka siin ma olen valinud selle tee, et teha vastav märkus põhjenduspunkti juurde et siin, kus pakutakse välja ühesugust reguleerimist, et et sellist erandit praegu määrusesse mitte sisse tuua. nüüd kindlustustuletusinstrumendid. siin on mõningad tuletisinstrumentide vormid mis näiteks ähm, pandi, mis näiteks äh, tagatiste puhul on väga olulised ja sellised äh, tuletisinstrumendid äh, tuleb samuti üle vaadata, kuid neid ei tohiks erandite alla panna. peale selle äh, organite ja kindlate väärtpaberite kohta, mis samuti kinnitavad et äh, nad tegelevad ainult vähest, väikese mahuga tuletisinstrumentide äh, tehingutega ja seetõttu äh, tuleks ka vaadata, milliseid selliseid asutusi tuleks või ei tuleks kvalifitseerida keskse vastaspoolena. me ei tohiks aga siin ohtu seada selle määruse eesmärki, nimelt et et me ei hakkaks siin kahjustama näiteks VKE-sid, kas, kes väikesel määral tegelevad äh, äh, tuletisinstrumentidega. ja me peame komisjonilt vastavate sektorite kohta veel lisaanalüüsi nõudma, kuid me ei tohiks siin hakata kohe üldist ähm, erandit neile kehtestama. me peame siin arvestama ka vastava Baseli määrusega ja see vastab ka sellele otsusele, mis, mis nõukogu arutelude raames juba tehti. peale selle äh, punkti, kus räägitakse eranditest on meil tegu veel finantssektori väliste vastaspooltega. siin on tegu terve rea probleemidega ja siin tuleb ettepanekut muuta. nõukogu ettepanekus pakutakse välja, et teabekohustuse määra, määras tehakse eh, muudatusi nimelt, millal äh, tekib teabekohustus. Äh, ja nagu ma kuulen, nõukogu on teabekünnise kohaldamise osas äh, teisel arvamusel kui meie, see võib tekitada suuri konflikte. ja ma arvan, et teabekünnis, me, selle me võime kustutada, kui me saame sisse viia nii-öelda miinimumreegli eh, teabekünnise kohta. nimelt, kui teabekohustus on täidetud, siis eh, peab olema võimalik ka ähm, vastavates eh, et oleks võimalik pärast veel kontrollida ka neid äh, tehinguid. nii et me peame siin taaskord äh, vaatama seda küsimust ka VKE-dega seoses. nüüd äh, kliirimiskünnis. kliirimiskünnis tekitab terve rea küsimusi ja kliirimiskünnis on kõikide finantssektori väliste vastaspoolte eh, jaoks äärmiselt oluline. oluline on see kõikidele eh, turuosalistele. ja sellega peaks tegelema ESMA ja siin on eh, komisjon välja pakkunud ka erinevaid kriteeriume ma ei leia, et me peaksime siin kriteeriume eraldi eh, eh, nimekirjas välja tooma, sellepärast et standardiseerimise ja lepingute küsimus on üks asi, teine on seotud eh, tuletisinstrumentide klassifikatsiooniga vastavalt nende riski suurele. me teame, et millised tuletisinstrumendid on suurema riskiga ja neid tuleb, erinevaid tuletisinstrumente tuleb siis ka vast-, nende riski suurusele ka käsitleda. ja ettepanek, mis siin meie aruandes küll välja tuleb, teeb ettepaneku sisse viia kaks erinevat künnist, kõigepealt kvantitatiivne künnis ja siis kvalitatiivne künnis. kvalitatiivne eh, künnis peaks eh, vaatama rohkem eh, börsivälise mm, tuletisinstrumendi turuosa null koma üks protsenti turuosa ühes turusektoris või siis äh, tuletusinstrumentide turul, kui me teame, et et äh, kui me teame, et tuletusinstrumentide turumaht on kuussada kümme miljonit dollarit äh, ja üks protsent, null koma kuusteist on ikkagi kuus miljardit, siis see on ikkagi suur summa. Nüüd edasi äh, äh, orienteerumine äh, vastavalt krediidiriskile või ka te- ja ettevõtte bilansile ning ainult siis, kui üks nendest faktoritest on täidetud, praeguses ettepanekus on kirjas nii, siis leiab aset ka clearing ning see allub esmale ja Euroopa komisjon ja ESMA peavad selle kün-, äh, kliirimiskünnise paika panema. see peaks aset leidma aastaks kaks tuhat kaksteist ja see on ka kõige olulisemaks küsimuseks ettevõtete jaoks, nimelt kuidas see kliiringu koht paika pannakse, samas ähm, lepingute standardiseerimine on parem äh, meetod ka kesksetele vastaspooltele äh, nende riskide maandamiseks nüüd teiseks, esma peaks edasi vaatama, kas me saame VKE-dele sisse viia miinimumtingimuse teabekünnise või teabekohustuse jaoks. vastavalt ettepanekule on praegu olukord selline, et finantssektori väliste vastaspoolte puhul selline clearing on tasuline ja clearing'u künniste ületamisel siis arvutatakse välja ka kulud, see on ka praegu ettepanekus sees, teisalt ei saa ka öelda, et ettevõtted mingisuguseid riske tuletisinstrumentide tõttu ei kanna ja seetõttu on vajalik ka rahvusvaheline mm, analüüs. nüüd, millal clearing'u kohustus äh, äh, kohaldub kas siis, kui künnist äh, ületatakse ühe korra või hiljem, mina leian, et et kliiringu kohastus peab kehtestuma, kohaldatama siis, kui kui üheksakümnel järjestikusel päeval on äh, künnist ületatud. seejärel peab olema kuus kuud aega äh, ettevõtetele, et täita oma kliiringu kohustamist, kehtestamist ja lisaks see äh, lisa äh, äh clearing äh, lepingutele kohaldatakse ainult äh, clearingu päeval ja neil jääb veel aega seda teha kaks aastat. võib-olla on see ettepanek natukene kaugele minev, aga ma arvan, et kui me ühel, ühel clearingu künnise äh, ületamise päeval kohe hakkame sisse viima äh, tuletisinstrumentide kliiringu äh, kohustused äh, kõikidele, siis see läheb liiga kaugele kui me vaatame seda clearing'u kohustust äh, koos äh, soovitud eranditega, siis ma leian, et see lähenemine, mille mina olen välja pakkunud, on õige. loomulikult on veel üks äh, küsimus, see puudutab siis ema- ja tütarfirmade omavahelist suhet, mina teen ettepaneku, et tütarettevõtted, kui nad on Äh, eelarves konsolideeritud, see tähendab siis äh, tavaliselt viiekümne protsendi osas, et siis ka äh, piiriülesed tehingud, ka need, mida tehakse kolmandate riikidega, et neid ei allutataks lisakliiringu kohustusele. sest kliiringu kohustus ka rahvusvaheliselt tegutsevate ettevõtete puhul ja, ja tavaliselt need on just need, mis kõige rohkem tuletisinstrumentide turgudel tegutsevad, on, on mõttekas, kui tegutsetakse mm, ka Euroopa turul. ja kui me sellise kohustuse kaotaksime, siis clearing'u eh, võimalus mm, ettevõttesiseselt kaoks nüüd edasi kesksete vastaspoolte eh, tegevuslubade andmine. siin mul on ka kolleeg Skinneri ettepanek, mille ma, eh, millega ma arvestasin ja see puudutab, et, et komisjon pakub välja kolleegiumid ja need toovad endaga kaasa bürokraatliku eh, koormuse suurenemist ning see takistab ka kiiret ja tõhusat reguleerimist. ma mõistan, et liikmesriigid, kes, keda see mõjutab, vaid teiseselt. jah, Peter, me räägime just sinu ettepanekust. et kliiringu kohustus, seda ei tohiks siin hakata ähm, takistama nende bürokraatlike ähm, äh, takistustega. sellepärast, et sellisel juhul peaks äh, iga juhtumi puhul teavitama vähemalt viitekümmet isikut. ja seetõttu ma siin võtsin üle äh, härra Skinneri ettepaneku, et kolleegiumid kaotatakse ära, aga ESMA peab äh, infot jagama Euroopa keskpankade järelevalveasutusele ning samuti peab liikmesriikide järelevalveasutustega ähm, nõu pidama, ilma et ühist seisukohta välja töötataks oluline on see, et äh, neid ettepanekud ka et need ettepanekud on teinud ka Euroopa äh, Keskpank. Äh, tegevuslubast ei tohiks välja anda mitte see asutus, kelle pädevus ei ole päris kindlaks määratud ja seetõttu tegevuslubasid kesksetele vastaspooltele peab andma eh, vastava liikmesriigi pädev asutus. see ei puuduta küll kõiki liikmesriike, kuid siin loomulikult peab ESMA ise tagama selle, et tingimused on selged ja et siin ei hakka juhtuma mingit liikmesriikide arbitraaži, nii nagu Iirimaal varem seda on juhtunud ja ka teistes liikmesriikides on seda esinenud see tähendab, et selles punktis ma sooviksin üle võtta härra Skinneri ettepaneku. peale selle koll-, peale kolleegiumite kaotamist ja liikmesriikide rolli tugevdamist ähm, tegevuslubade andmisel, siis tekib meil ka küsimus, mis saab kolmandate riikide kesksetest vastaspooltest. ja siin komisjoni ettepanek minu meelest on liiga tagasihoidlik me peame siin siiski äh, looma võrdse konkurentsiplatvormi ja nõukogu pakkus äh, siin välja, et äh, kolmandate riikide kesksetele vastaspooltele tuleb tegevusload anda samadele alustel nagu Euroopa Liidu omadele. siin on aga üks erand, nimelt Euroopa Liit saab anda tegevusloa äh, kolmanda riigi äh, kesksele vastaspoolele, äh, kui on olemas vastavad kokkulepped selle kolmanda riigi järelevalveasutustega. siin on siis võetud üle komisjoni ettepanek. järgmine punkt. koostalitlusvõime. siin oli komisjon väga tagasihoidlik see tähendab, et kui ka koostalitlusvõimet laiendatakse kõikidele tuletisinstrumentidele ja keskustele vastaspooltele, siis see loob uue mõõtme. ja seetõttu äh, leitakse, et seda tuleks rakendada ainult äh, kaasapaberitele. mina teeksin ettepaneku, et äh, koostalitlusvõime eeskirjad tule, tuleks kustutada ja komisjonile komisjonil tuleks paluda, et nad äh, hiljem vastavalt uutele kogutud andmetele mm, teeksid ette, uue ettepaneku koost-, koostalitlusvõime kohta. ja seetõttu olen ma viienda jaotise praegu kustutanud, sellepärast et äh, äh on olemas oht, et see tekitaks uusi süsteemseid riski peale selle on meil veel terve rida ülesandeid, millega peaks tegelema ESMA ja Euroopa Komisjon ja selle eesmärgiks oleks, oleks siis turuosaliste ähm, kaasamine standardiseerimisküsimustesse, see on seotud ka Euroopa ähm, Keskpanga tööga ning need vastavad äh, ettepanekud peaksid tulema siis aastaks kaks tuhat kaksteist komisjonilt ja esmalt. ja me vajame neid ettepanekuid selleks, et seda suhteliselt äh, mitteülevaatlikku finantsturgu äh, täpsustada. me peame ka vaatama, millised äh, ettepanekuid on teinud ka USA keskse vastaspoole eh, puhul on tegu ka sisemise riski analüüsiga, ka eh, eh, siseseirega. ja kliiringu kohustusi peab täitma sõltumatu organ me oleme saanud väga palju vastuväiteid ja mõned nendest äh, vastuväidetest märkudest on ka põhjendatud ja see puudutab siis äh, ähm, kesksete vastaspoolte äh, maksujõuetuse äh, küsimust, nii et me peame arvestama ka ju võima-, sellise juhtumiga, kui äh, suured kesksed vastaspooled pankrotti lähevad, et ülejäänud, et see ei, ei äh, mõjutaks väga negatiivselt teisi keskseid vastaspoole, see on seotud ka omakapitali äh, nõuetega. ja seetõttu see maksejõuetuse paragrahv on äärmiselt oluline ka Euroopa seadusandluse kohta. nüüd äh, nõuded kauplemisteabe hoidlatele küsimus oli selles, et kui palju neid peaks olema, kas iga tuletisinstrumendi klassi kohta, iga liikmesriigi kohta või ainult, peavad nad tegelema ainult Euroopa Liiduga, meil on ka mõned Opti ja TTCC USA-s, mis on olulised kauplemisteabe hoidlad ja Äh, nemad tegelevad kaheksakümne protsendi äh, tuletisinstrumentidega kuuest äh, riigist ning nemad juba vabatahtliku alusel praegu tegelevad tehingute registreerimisega. küsimus ongi selles, et kuidas seda sektorit Euroopa Liidus siduda ka juurdepääsu ka kolmandate riikide kauplemisteabe hoidlatele. nii ESMA kui ka EKP on äh, nõukogu töörühmas äh, öelnud, et äh, nemad ei näe võimalust oma praeguse personali suuruse juures ots-, et nad hakkaksid, et nad oleksid võimelised tehingut registreerima äh, ilma kaasamata juba olemasolevaid äh, kauplemisteabehoidlaid. nii et siin tuleb vastavad kokkulepped ka saavutada olemasolevate kauplemisteabehoidlatega, ma leian, et komisjoni ettepanek selles küsimuses on positiivne. ja peale tänast arutelu ma soovin need punktid äh, veel põhjalikult läbi töötada kolmapäevani ja ma sooviksin tänada kõiki kolleege, soovin tänada ka, ka variraportööre soovin tänada ka liikmesriikide pädevaid asutusi ja ka kõiki turuosalisi, kes nii jõuga kui jõuga on aidanud mul seda viimast otsust lihvida ja välja töötada ja iga kolleeg saab ka esitada oma muudatusettepanekud, nii nagu tavaliselt. ja me ei tohiks lasta ennast kõrvale, lasta kõrvale juhtima äh, Ungari eesistuja eesmärgist, et nemad soovivad juba kahekümnendaks märtsiks dokumendiga lõpule jõuda. nii et meie peame vaatama, milline saab olema meie raport, ära ootama ka meie komisjonide arvamused ja välja tulema oma ettepanekuga ja selle siis vajaduse korral ka nõukoguga läbi rääkima. nüüd lõpetuseks minu jaoks on oluline, et me räägiksime ka vastavate asutuste personali suurusest, seda ka seetõttu, et me täna kuulasime kolme uue järelevalveasutuse eesistuja kandidaati ja vähemalt äh, minul see ainult kinnitas juba eelnevat muljet, et peale Euroopa järelevalveasutuste rajamist ei ole mitte kõikidel suur soov neid varustada ka vastavate vahenditega, nii et nad saaksid ka täita oma ülesandeid, nii nagu parlament oma raportis on need ähm, paika pannud. ja ma tänan teid tähelepanu eest ja loodan, et te suhtute mõistvalt sellele, et see ettekanne oli nii tehniline. tänan. Thank you very much. Um, I'll now move on to, to the shadow suur tänu ja nüüd ma annan sõna variraportööridele. ma võin kinnitada raportöörile, et mul on toimunud äh, sagedased huvitavad äh, vestlused äh, eesistujaga meie raporti tähtaja kohta. ma olen pidevalt rõhutanud, et me tegutseme kiiresti, kuid me ei kavatse lasta ennast nurka suruda ega meile survet avaldada selleks, et Äh, välja pakkuda dokumente, mis ei ole lõplikult täiulik ja läbipaistev. ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Leonardo. tänan. ma räägin lühidalt. ja seda põhjusel, et pärast härra Langeni pikka tutvustust peaksime me nüüd arutama üksikasjalikumalt konkreetseid aspekte ning koos tegutseme selle nimel, et kinni pidada meie endi poolt kehtestatud tähtajast. paar kommentaari. esimene puudutab härra Langeni esitluse viimast osa ja ka seda, mida ütles meie komisjoni esinaine Äh, loomulikult me peame töötama hästi, kuid äh, samal ajal peame ka kinni pidama kehtestatud tähtaegadest ja seetõttu minu arvates oleks kasulik, kui meil toimuks arvamuste vahetus. meie komisjonis töökorralduse üle ja ma teeksin sellega seoses ettepaneku et me peaksime kaaluma ka avaliku kuulamise korraldamist komisjonis. ja eelistatavalt enne muudatuste ettepanekute esitamise tähtaega ja selle kuulamise ajal võib-olla kuulaksime ära ka põhilised sidusrühmade esindajad, kes peaksid olema tasakaalustatud esindatud. paar kommentaari kõigepealt. ma nõustun enamike härra Langeni ettepanekutega, kuid minu esimene kommentaar puudutab viite väljajätmist börsivälistele OTC tuletisinstrumentidele. ma arvan, et me peame jätkuvalt keskenduma äh, börsivälisele kauplemisele. ja see on ka põhjus, miks see raport äh, algatati ja sellega koos ka määrus. Äh, ma räägin küll väga äh, telegraafi stiilis. mis puudutab erandeid, siis ma nõustun sellega, et me ei peaks toetama üldist kõikehõlmavat erandit. minu isiklik arvamus on, et, et see piirjoon on küll keeruline tõmmata ja seetõttu oleks hea, kui me lisandaksime mingisuguse kursi, mida me sooviksime hoida tehnilise rakenduse osas. kui me räägime finantssektori välistest vastaspooltest, siis selles osas me peaksime äh, töötama nii kvalitatiivsete kui ka kvantitatiivsete kriteeriumide kallal, nagu härra Langen mainis. samas me peaksime äh, käsitlema ka kliirimiskünnist, eriti kui me räägime suurusjärkudest, mis on üks kõige tundlikumaid küsimusi. kesksete vastaspooltele tegemisloa andmine, nagu härra Langen ütles ja härra Skinner tegi ettepaneku, ma nõustun, et me peaksime lihtsustama olemasolevat korda või selle üldse kõrvaldama, sest see on liiga keeruline. ja seetõttu on minu arvates eluliselt tähtis teha tihedat koostööd ESMA ja vastavate riiklike järelevalveasutuste vahel. rääkides koostalitusvõimest, siis ma nõustun sellega, et ei ole võimalik läbi viia piisavat mõjuhinnangut, kui jäetakse välja terve viies jaotis. ja viidates täna hommikustele kuulamistele, ma pean vajalikuks, et parlament ja komi-, meie komisjon nõuaksid, et pädevate asutuste käsutusse antaks kõik abinõud ja vahendid oma funktsioonide täitmiseks äriühingute registrite juhtimiseks ja kontrollimiseks. ja need on jälle tehnilised ülesanded. ja veel üks asi. me tegutseme demokraatia keskkonnas, kus maailm liigub edasi ja me peame aru saama, mis on toimunud viimaste kuude jooksul, mis praegu toimub. ja ma tahaksin juhtida teie tähelepanu konkreetsemalt ühele aspektile me peaksime mõtlema, kas sellesse määrusesse võiks äh, sisse tuua ka mingisuguse viite äh, äh, toormeturgudel põllumajandussaaduste tuletisinstrumentidele viimasel ajal on esile kerkinud murettekitavad trendid, nimelt, et spekuleeritakse ka nendel turgudel ja seda arvestades võib-olla oleks mõttekas kaaluda ka selle aspekti kaasamist määrusesse. suur tänu härra Langenile tehtud töö eest, ma loodan, et koostöö jätkub, et me jõuaksime äh, oma tööga lõpule ettenähtud tähtajaks um,. I am the shadow for the ALDE groups suur tänu, mina olen ALDE fraktsiooni variraportöör, paar kommentaari ka minu poolt. ma tänaksin raportööri selgituste eest. tal on päris mitu huvitavat mõtet, mis võiks ka tegelikult toimuda, toimida. tuleb tunnistada, et mulle tekitasid, tekitasid kiusatust mõningad selle ühtlase rakendusala äh, aspektid teabehoidla küsimus erutas mind eriti, et me saaksime kätte tõesti kõik saadaolevad andmed. ma peaks, peaksin läbi vaatama, mida sa siin ette paned, aga sa ütlesid, et rääkisid ka midagi eranditest ja et erandid tuleks teha siis, kui on olemas mingisugune võrd, võrdväärne alternatiiv kui, kui clearing toimub äh, rahuldust pakkuvalt, siis võib teha tõesti erandi. samuti tekitab mulle muret see, kuidas ühendada see, mida me siin praegu teeme, kapitalinõuete direktiiviga. sest loomulikult äh, need mõjutavad üksteist. natukene kahju on sellest, et me seda praegu ei tee, pluss kap-, äh, äh, et, et me ei tee praegu mi-, koos samaaegselt tööd MIFID-i kapitalinõuete neljanda direktiivi ja selle direktiiviga siin. sest me siin tekstis võib-olla parandame ühe asja ära, ennem kui me teame, millised saavad olema selle mõjud teistele tekstidele. mis võib-olla oleks meie meelt muutnud, näiteks erandite küsimuses ma arvan, et me peaksime õhutama tak-, äh, jälgima, mida komisjon on teinud, võib-olla peaksime ka kaaluma mõningaid delegeeritud akte, et kuidagi sellest tupikseisust pääseda. samuti huvitas mind pensionite erandite küsimus. tegemist on keeruka argumendiga, sest see kõik sõltub ju sellest, kuidas me tagatisi kohtleme. kui me leiame seal piisava lahenduse, siis võt-, võttes arvesse mõjusid kapitalinõuete direktiivile edaspidi, siis võib-olla oleks parem, kui erandit ei tehta. me peaksime leidma mingisuguse toimiva lahenduse, see on väga tähtis, sest pensionid mõjutavad ju otseselt inimest tänavalt mind huvitas sinu mõte lävendite asjus. minu arvates on oluline, et kui lävendit ületatakse, ei hakkaks muutuma tuletisinstrumentide väärtus, et ei tekiks sellist joo-joo efekti, nüüd oled lävendist üle, nüüd jälle allpool. et ei hakataks ümber hindama tuletisinstrumente lävendi ületamisel. siis on siin õiguslik küsimus, kas on piisavalt informeeritud osapooli seaduse tulemisest? esma peab ju kõigepealt läbi töötama selle, millisu-, millised varade klassid kuuluvad kliiringu alla, millised kesksed vastaspooled saavad loa kliirimiseks. meil oleks tarvis loomulikult paika panna see öö, viitekuupäev aga siis võib tekkida ka probleem, et haaratakse kaasa ka aspektid, mida seda ei oleks tarvis teha, mida ei oleks tarvis teha. ja seega te tekitatakse suurt tööd juurde, ilma et sellest mingisugust erilist kasu oleks. see liigse koorma küsimus endiselt tekitab mulle probleeme aga teabehoidlatesse andmete kogumine, et meil andmed tõesti olemas oleks, see on täiesti mõtestatud, see aitab leevendada kõiki neid riske. võib-olla sellest mingit probleemi ei tekigi, võttes arvesse, et see, seda tuleb ju järk-järgult juurutada kõikide varade klasside puhul. ma nõustun teiega täiesti tütarettevõtete asjus mina tegin ka ettepaneku, et et vältimaks igasuguseid arusaamatusi, et äh, kaetud peaks olema ka et kaet-, kaetud peaks olema ka finantsministeeriumid. sa, samas äh, tuleb äh, kaasata tõesti kõik vaja, vastavad, äh, vastavad derivaatidega kauplejad, nagu näiteks see autotootja, kes kõrvalt ka lühikeseks müüs. ma olen juba ammu öelnud, et andmevoogude osas peame me olukorda ühtlustama ma pole päris nii kangekaelne selles osas, et kuidas me neid andmevoogusid ühtlustame, aga ma sellega lõpetaksin, mul on enamgi öelda, aga kõnelejaid on siin veel. meil lähe-, ma lähen siin natukene ajast üle, läheme ka hääletusaega sisse natukene, aga meil on tund aega eraldatud hääletuseks, me võime sellel ajal ka natukene tuletusinstrumente arutada. järgmine on Pascal. Bien, donc <clears throat> c'est évidemment plus compliqué d'avoir l'échange de vues sans, sans avoir le rapport, euh, n'ayant le rapport, donc on va essayer de faire cet exercice sur jah, loomulikult on natukene keeruline arutelu pidada ilma, kui meil ei ole raportit olemas. seetõttu ma üritan teha oma parima, aga äh, tihtipeale ei ole nagu äh, väga lihtne ka ilma vastava äh, dokumendita ülevaadet saada. niisiis, te rääkisite juba Peeter Skinneri ettepanekust, ma päris täpselt ei mäleta seda, aga, aga see puudutas siis kolleegiume, aga ma täpselt ei mäletagi, kes äh, teie ettepanekus tegevuslubasid andis ja, ja kes tegeleb äh, reguleerimisega ja kuidas toimub äh, kontroll erinevate kesksete vastaspoolte osas, et nad ei hakkaks konkurentsi moonutama selleks, et oma turuosa suurendama. kesksete vastaspoolte järelevalve puhul, kui tegu ei ole esmajärelevalvega, on oluline see, et äh, siin samuti valitseb äh, konkurentsitingimused. ja me teame, et et seni on kesksete vastaspooltega olnud äh, probleeme, nii et äh, me peame siin teadma ka, millised äh, ähm, riskid võivad siit tuleneda nii süsteemsete riskide jaoks kui ka siseturu jaoks. nüüd teine, mis puudutab keskpanga likviid, likviidsust, ma arvan, et see on äärmiselt oluline teema, sellest on rääkinud ka Euroopa Keskpank, aga ma täpselt ei saanud aru, mis on selle tulemus, et kas te soovite nüüd Äh, kaasata Euroopa Keskpanga ettepanekud või milliseid pädevusi te siin erinevatele asetustele olete ette näinud, ma ei, päris ei, kindel selles ei ole. kolmas küsimus teile. see puudutab siis äh, rakendusala ja vastavat USA äh, seadusandlust. ma saan aru, et USA-s veel ei ole rakendusala osas äh, otsuseid tehtud. nii et kas kõikide reguleeritud turgude mm, äh, turuosalised on kaasatud või ainult siis sellised on äh, kaasatud, kes tegutsevad USA turgudel või siis on ka rakendusala alla käivad need, kes Euroopa turgudel tegutsevad, nii et ma arvan, et rakendusala osas me peame täpsemalt teadma, kuidas me läheneme. et mind huvitaks, kuidas USA-s vastavat seadusandlust kujundatakse, sellepärast et äh, see oleks ju huvitav, kui, kui Euroopa seadusandlus peab äh, kohanduma USA-s äh, kujundatavale seadusandlusele et siin on meie koostöö ameeriklastega väga huvitav. ja veel kaks punkti, mida ma äh, sooviksin mainida ja siin ma olen ühel nõul ka Leonardoga, mis puudutas äh, toorainet. ja praegu Prantsusmaa on ähm, G kahekümne eesistuja ja toorainet on väga äh, oluliseks küsimuseks praegu ja seetõttu me ei saa rääkida tuletisinstrumentidest ilma äh, tooraineteta. ja koostalitlusvõimest nüüd ka paar kommentaari, et ma arvan, et praegu on liiga vara hakata siin selliseid kustutamisi tegema, et ma arvan, et me peaksime selle arutelu lihtsalt natuke edasi lükkama. suur tänu, Kei, palun! tänan, esinaine, ja ma tänan ka raportööri selle väga põhjaliku selgituse eest, mis suunas ta liigub oma raportiga. palju on juba öeldud nende teemade kohta, mida mina tahtsin mainida, kuid minu jaoks on praegu neli põhilist murepunkti. see backload, tagantjärele sissekandmine, pensionite hõlmamine ja välisvaluuta ning juurdepääs andmevoogudele. ja enne, kui ma selgitan täpsemalt seda nelja aspekti, ma tahaksin tulla tagasi härra Langeni poolt esitatud küsimusele, kas reguleerimisala peaks olema ainult börsiväliseid tuletusinstrumente või kõiki kui me seome seda G kahekümne äh, eesmärkidega, et vähendada süsteemseid äh, ring, äh, riske ja korrastada kauplemiskohti, siis tekib küsimus, kui MIFID kaks rakendub, mis siis jääb börsiväliste turgude osaks? ma saan MIFID kaks direktiivi eesmärkidest aru niimoodi, et et suurem osa äh, praegu börsiväliselt kaubeldavatest tuletisinstrumentidest äh, viiakse üle korrastatud kauplemiskohtadesse ja mõeldakse välja uus lühend OTF OTC asemel ja need äh, korrastatud kauplemiskohad võtavad siis tehingud üle nendelt börsivälistelt kauplemiskohtadel ja seega see lühend OTC kaob üsna pea ära ja võib-olla jääb kasutusele ainult väga väikese osa tuletisinstrumentide puhul. ja kui me räägime reguleerimisalast, siis ma tulen tagasi selle küsimuse juurde, mida tõstatas ka esinaine, siis äh, me tegelikult reguleerime äh, olukorda praegust hetke arvestades jätame kahe silma vahele selle, milline olukord kogu areneb siis, kui MIFID kaks direktiiv jõustub kuna teatud finantsvahenditega kaubeldatakse korrastatud kauplemiskohtadel, see ei tähenda seda, et see on automaatselt kliiritud ja vastavalt arutelule kliiring on vajalik selleks, et vähendada süsteemset riski. ja kui me seda soovime, miks me ei hõlma kõiki äh, tuletusinstrumentide lepinguid ja piirdume ainult börsivälistega? kuid äh, ma loodan, et härra Langenil õnnestub seda äh, arutelu aega pikendada. ja nüüd mind tegelikult häirib minu ees toimuv vestlus, ütleb proua Svindberg. kui me räägime sellest backloading ust, äh, siis esinaine juba mõningatel minu murepunktidele mainis, et me teame, et nendes tuletusinstrumentide portfellidega on seotud triljoneid dollareid ja mõte, et üleöö me suudame kogu selle mahu läbi keskse kliirimissüsteemi suunata, on tegelikult kaheldava väärtusega. ma tean küll, on jäänud veel kaks aastat selle lõpliku lahenduse käivitamisega, kuid ma usun, et sellega kaasneb väga palju veel lahtiseid küsimusi. ja äh, õigusakti tagantjärele jõustamine on minu arust kummaline mõte äh,. mina pigem eelistaksin Äh, ettepoole vaatamist, tulevikku vaatamist ja vastavate kaitsemeetmete rakendamist ja mitte tagantjärele tegutsemisi. kui me nüüd sunnime äh, kauplejad keskselt kleerima oma portfelle, äh, siis tekib küsimus, kas nad üritavad üldse riske maandada ja kui nad niimoodi käituvad, siis ma kardan, et lühemas perspektiivis riskid kasvavad kui me räägime juurdepääsust andmevoogudele, me rääkisime ka koostalitusvõimest, kuid koostalitusvõime puhul on minu jaoks võtmetähtsuse küsimus see, et kui me soovime luua konkurentsivõimelist keskkonda kesksetele vastaspooltele, siis see saab toimuda ainult siis, kui kõikidel keskedel äh, vastaspooltel on juurdepääs nendele andmetele Ähm, mille kaudu nad saavad vajalikud tagatised, mis on vajalikud keskseks kliirimiseks. Äh, kui me otsustame midagi koos talitusvõime kohta, siis me ei tohiks unustada seda, et andmed peavad olema juurdepääsetavad kõikidele kesksetele kliirimiskeskustele ja mitte ainult nendele, mis on seotud ühe konkreetse registriga. kui me soovime äh, seda tegevuskeskkonda parandada, täiustada, siis me peame tagama juurdepääsu kõikidele andmevoogudele indekseerimisele me ei ole veel arutanud seda, kas äh, valuutaturg peaks kuuluma sellesse reguleerimisalasse või mitte. see on ärgitanud ka laiapõhjalist debatti USA-s ja see suurim äh, turg maailmas, spot-turg äh,, kas see peaks olema hõlmatud reguleerimisalasse või mitte? ja kui me mõtleme praegu valuuta turgudele, siis me peaksime mõtlema forward tehingutele ja isegi eh, nendele, mis on pikemaajalise tähtajaga ja millega kaasnevad suuremad riskid kleerimiskeskkonnale. arveldus on suur probleem ja mina eelistaksin keskendumist sellele, eh, kuidas me saaksime paremini reguleerida eh, valuutavahetusturgu selle CLS-süsteemi abil ja mitte niivõrd keskenduda kliirimiskomponendile, mis tegelikult äh, põhjustab suhteliselt vähetähtsat riski süsteemile. me peaksime jätkama arutelusi ja mul on hea meel, et härra Langen on juba ukse avatuna ja meil on võimalik arutelusid jätkata ja ma kindlasti tutvun dokumendiga, kui see esitatakse tänan info nendele kolleegidele, kes on äsja meiega liitunud, ma tahan öelda, et me oleme natuke oma ajakavast üle läinud, me oleme juba natuke üle hääletuse aja sisse sõitnud ja järgmisena saab sõna. jaa, dankeschön. härra Klute, suur tänu. minu eelkõneleja äh, rääkis äh, finantstoodetest ja tuletisinstrumentidest juba väga põhjalikult ja mina oma fraktsiooni nimel sooviksin esitada küsimusega, et kas selliste toodetega on tõesti vaja turule minna? tegu on väga spekulatiivse tootega ja, ja meie küll ei näe, mille jaoks selliseid tooteid vaja on. aga loomulikult me ei saa neist ka lahti, aga sellegipoolest neid tuleks äh, piirata. ma teen väga lühikesed kommentaarid, mis puudutab standardiseeritud ja, ja mitte standardiseeritud tooteid sest mittestandardiseeritud ei jää kesksete clearing kohtade pädevusse. et kuidas siis toimub nende puhul äh, clearing ja teisalt need äh, mittestandardiseeritud tooted on ka väravaks selleks, et äh, vältida üldse reguleerimist ja seetõttu meie meelest peaks olema mõttekas vaadata, kas ka äh, äh, mitte standardiseeritud tooteid äh, lihtsalt mitte keelustada. nüüd finantssektori välised vastaspooled, meie leiame, et oleks ähm, mõttekas mitte hakata siin kindlaks määrama, kui suured on need süsteemi riskid ja kolmandaks ei ole aktsepteeritav, et äh, toiduainetega ja äh, toorainetega hakatakse tuletis äh, äh,, hakatakse spekulatsioontehinguid tegema. ja seetõttu tuletisinstrumentide tehingud, mis tegelevad toiduainetega ja, ja toorainetega, sellised tehingud tuleks keelustada. härra Langen rääkis ka järelevalvest, see on üks punkt, mille osas mina usun, et meie saame seda toetada, sellepärast et selline järjepidev järelevalve, nagu härra Langen on välja pakkunud ja arvestades, et me peame aktsepteerima seda, et need nimetatud finantstooted on olemas, et see on vähemalt üks võimalus, kuidas turgu oma kontrolli alla saada, seda reguleerida ja seetõttu ma arvan küll, et meie arvamused on suhteliselt sarnased. Need olid siis meie seisukohad, suur tänu tähelepanu eest! Um, um, Vicky Ford, suur tänu, suur tänu ka härra Langenile selle eest, et ta terve hulga väga keeruliste asjadega juba ära tegeles. minu asjad, probleemid on lihtsamad. Sharon, sa juba rääkisid praeguse öö, dokumendi suhetes teiste reformidega, nagu näiteks kapitalinõuete direktiiv, pankade likviidsus ja ka MIFID, mida mainis ka Kei. ja probleemiks on jällegi see tohutu likviidse kapitali hulk, mida on tarvis kapitalinõuete direktiivi nõuete täitmiseks. kust see peaks nüüd tulema, kogu see raha, milline on piisavalt hea tagatis ja kuidas mõjutab olukorda riigivõlakriis? Baseli komitee andis aega tagatise asjus aastani kaks tuhat kaheksateist uute reeglite väljapanemiseks. samas meie kindlustus, ettevõtted, pensionifondid ja teised finantsinstitutsioonid peavad võib-olla väga kiiresti muutma oma investeeringuid, et neil, neil oleks käsutada ka suur hulk vabakapitali. peale selle, meie õigustik peaks olema sidus ka ülejäänud maailma omadega siin räägiti juba igapäevastest telefonikõnedest komisjoni ja USA vahel. mind huvitas vägagi reedene kiri põllumajanduskomisjoni esimehe öö, poolt Euroopa Komisjoni palun, kus paluti, et mõeldaks järele meie tegevuse mõjude üle ülejäänud maailmale. seega nad soovivad reegleid, aga nad soovivad õigeid rii-, reegleid. härra Langelin on õigus, me, me ei tohi kiirustada, me soovime korre-, korralikke reegleid. aga me peame silmas pidama ka seda, mid-, mis toimub ülejäänud maailmas. kui me ei mõtle läbi oma tegevuse mõjude üle ülejäänud kogu, inimkonnale, siis me pigem teeme endale kahju. suur tänu, nii palju siis kõnelejate nimekirjast, kas härra Langen soovib veel sõna? ma kommenteerin härra Domenici ettepanekut kuulamise asjus. kuulamine loomulikult toimus enne õigus, õigusloomel äh, protsessi eelse raporti asjus. ma võin teile nüüd öelda, et meil pole aega kuulamise jaoks, kõik äh, kuulamise jaoks äh, olemasolevat aja ajad on juba täis. palun, härra Langen. suur tänu, ma teen lühidalt, kuna me peame ju veel ka hääletama nüüd. ma panin kõik teie märkused kirja ja tänan ka selle eest, et te mulle nii suurt toetust äh, osutasite. ma tuleksin kahe punkti juurde, kõigepealt, mis puudutab kuulamist. me peame äh, vaatama, et äh, võib-olla me me saame komisjoni otsuse ja täiskogu vahelisel ajal teha kuulamise kliiringu kohtade kohta see oleks minu ettepanek ja siis me saaksime võib-olla ka kuulamise korraldada toorainete teema kohta. nüüd, mis toorainete turg? siinkohal komisjon on äh, pakkunud välja oma ettepaneku äh, ja tegelikult nad peaksid sellega, selles osas otsuse vastu võtma homme ja peale Prantsuse presidendi sekkumist peaks siis see otsus välja tulema vähemalt järgmiseks nädalaks nüüd reguleerimisala. siin on ka mõningaid Ungari eesistuja ettepaneku toetajaid ja siinkohal me peame sisemisi arutelusid pidama. ma arvan, et me peaksime vaatama oma ettepanekut ja, ja kinni pidama ka rahvusvahelistest ettepanekutest. ja kui börse äh, reguleerima hakata ja, ja ka börsivälised äh, tooted siia alla äh, tuua, siis me peaksime tegema oma ettepaneku selle kohta tegema. ja meil on olemas ka mehhanism selle kohta, kuidas me delegeeritud akti kaudu saame oma ettepanekuid, mida veel ei ole esitatud, siia sisse tuua. MIFID-i ja CDR nelja kaudu oleks see veel võimalik. nüüd esitas kolleeg Confä veel terve rea küsimusi, mis, millega ma olen tegelenud ka oma muudatusettepanekutes. see puudutab siis kesksete vastaspoolte tegevuslubade andmist. tegevusloa peab siis andma neile nende asukoha liikmesriik, kolmandatele riikidele peab selle andma ESMA Euroopa Keskpank on tähelepanu juhtinud ka selle, et rahvusvahelised standardid eh, peavad arvestama ka juba välja töötatud eh, spetsifikatsioonidega ning nüüd tooraine küsimus. ma jagan teie arvamust, kuid ma ei toeta keelustamist, see, see eh, lühikeseks müük, see on hoopis teine teema aga tuletisinstrumentide turgu, härra Klute, me ei saa keeldudega hakata äh, reguleerima, nii et ma arvan, meil on vaja siin pigem äh, säilitada ülevaade ja järelevalve ja saavutada äh, läbipaistvus selles, sellel turul. nii et siis me saame ka ülevaate nendest võimalikest riskidest, mis te võivad tekitada kriise. Um, suur tänu nii palju siis sellest arvamuste vahetusest. kui te veel ei kuulnud, siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viisteist märts, muudatusettepanekuid arutatakse neljandal aprillil. nüüd läheme natukene tagasi, sest kuna tänahommikune kuulamine oli nii põnev, siis me päevakorda vastu ei võtnudki kõigepealt päevakorrapunkt üks, kas me võime päevakorra vastu võtta tagant, tagasiulatuvalt? keegi vastu ei ole, seega olgu päevakord kinnitatuks loetud. ning paar juhataja teadaannet samuti. Need, kes lahkuvad, tehke seda palun vaikselt. teadaanded siis. järgmine koosolek, selle alla kuulub ka kuulamine Jean-Claude Trichet'ga e, Euroopa Keskpanga juhi, presidendiga see on samuti kümnendal, neljandal veebruaril siis, ei, esma, esmaspäeval, järgmisel esmaspäeval, samuti toimub kümnendal, eh, kümnendal veebruaril eraldi kuulamine, kus on väga tihe ajakava. palun lahkuge vaikselt, teil ei ole vaja siin lobiseda samal ajal, kui te lahkute, sa-, kui esinaine teeb öö, oma teadaandeid parasjagu, kui te üldse siia kunagi sisse uuesti tahate tulla. ja viimane teadaanne Strasbourgis esmaspäeval, neljateistkümnendal veebruaril toimub erakorraline koosolek, arvatavasti kella üheksateistkümne ja kahekümne, kakskümmend, kolmekümne vahel. vabandust ka selle eest. nüüd, kus ma leevendasin oma hommikusi pattusid, saame minna hääletuse juurde. Anni Podimata raport. I've got another announcement to do with the vote and that's a, a request from the EPP to hold separate votes on amend- rahvapartei soovis eraldi muuda-, hääletusi muudatuste üheksakümmend seitse, üheksakümmend neli, kuuskümmend kaheksa ja ITRE kaksteist esimene lause asjus. kas kõigil on see nimekirjas olemas? sekretäriaat kindlasti aitab mind. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, sekretäriaat on kinnitanud, et sõnad suurenenud läbipaistvus on tõesti kompromissi juba sisse kirjutatud, muudatusettepanekud üheksakümmend seitse, üheksakümmend neli ja ITRE kaksteist, esimene lause, kinnitab sekretäriaat, et rangelt võttes ei ole nad vastavate kompromissidega vastuolus. ja ma mõistan, et algne mõte oli, et kompromissid hõlmaks neid muudatusettepanekuid. siis kompromiss viis, kompromiss V õigemini, hõlmab eh, ehk siis pärast eh, hõlmab muudatusettepanekuid kuni viiekümnendani. ja kõik need ära märgitud eh, muudatusettepanekud peaksid minema ka lõppteksti. Äh, proua Podimata soovis vist sõna. Yes, Sharon, thank you uh,. I just uh, would like to jah, tänan teid. ma tahaksin juhtida teie tähelepanu, et muudatusettepanekud üheksakümmend neli ja üheksakümmend seitse on juba kaetud kompromissettepanekuga, milleni me jõudsime, konkreetsemalt muudatusettepanek üheksakümmend neli on hõlmatud kompromiss H viimase osaga ja kompromiss A viimase osaga ja äh, selles on kokku lepitud läbirääkimiste käigus. mis puudutab muudatusettepanekut üheksakümmend seitse, siis minu arvates see ei ole kooskõlas kompromissiga lõike kaheksa osas, milleni me jõudsime ja minu arvates seda ei tuleks eraldi hääletusel panna. uh, Jean-Paul Jean or whoever is the Jean-Paul või kes iganes on variraportöör. Jean-Paul, proua Hübner, eile õhtul me tulime järeldusele, et need kaks muudatusettepanekut ei ole hõlmatud. Need täiendavad kompromissi ja seetõttu Rahvapartei on teinud ettepaneku äh, seda hääletusel arvestada. proua esinaine, äh, nagu ma ütlesin, äh, sekretäriaat kaldub nõustuma härra proua Hübneriga. mul on väga kahju, ma olen juba kaua siin komisjonis liikmeks olnud ja ma pean ütlema, et see on äärmiselt ebaviisakas, et variraportöör esind-, esitab siin oma arvamust ja sekretäriaat toetab seda arvamust, aga raportöörilt tema arvamust ei küsitagi, et kas ta on sellega nõus või mitte. kui te neid tekste loete, siis te ka teate, et need sisud ei saa olla kooskõlas, sellepärast et kompromiss on kantud mõlemal puhul hoopis erinevast vaimust ja seetõttu, proua esinaine, et te oma ametikohal ei äh, rakendaks teisi reegleid kui äh, tavaliselt ja et me ikkagi järgiksime raportööri arvamust. oleme siin tagurpidi tegutsenud, selles mõttes, et raportööri arvamus on juba meil teada. igatahes fraktsioonidele anti teada, seega see ei ole tõsi, et raportöör ei olnud teadlik sellest. aga kahjuks võib juhtuda nii, et kompromissmuudatusettepanekud lagunevad viimasel hetkel. mina ei saa siin hetkel otsust teha ja öelda, et kas siin on mingisugune lisasisu veel juures, aga ma nõustun sellega, et vaim võib olla erinev. eks seetõttu me vaidlemegi siin praegu. seetõttu ma arvan, et jääme kompromisside juurde, sest selle põhjal on kõik oma hääletusnimekirjad paika pannud ja tulnud siia hääletama. võrdlemisi keeruline oleks seda olukorda muuta, kui fraktsioonid arvavad, et nii ei sobi, siis peate te lihtsalt kompromisside vastu hääletama. ja me võime kõik need muudatusettepanekud ükshaaval ära hääletada igal juhul minu ettepanek on selline, nii palju siis üheksakümne neljast ja üheksakümne seitsmest, aga ITRE kaksteist, proua Podimata, kas sellega on kõik korras? sest ka seal paluti eraldi hääletust. meie rääkisime eriti muudatustest üheksakümmend neli, üheksakümmend seitse me võime ka teada anda, me, meile võiks ka teada anda siis, kus on see vastuolu kompromissi ja nende kahe muudatuse vahel, et neid on vaja äh, eraldi hääletada, kui soovite, võime seda kiiresti teha. mulle just anti teada, et asi on täpselt sama, mis äh, nende teiste muudatustega, ehk siis hääletame kõigepealt kompromissi. alustame hääletust, kompromiss, muudatusettepanek A kas võiks teha elektrooniliselt seda ja siis me saame ka kontrollida, kas kõigil kaardid töötavad? see on päris hääletus nüüd, mitte lihtsalt kontroll. kaks Rahvapartei häält on üle. kolm. Sharon, häbiväärsel kombel unustasin ma oma kaardi maha. olgu, kõik on hääletanud see muudatus on, kompromiss on vastu võetud. kompromiss B järgmisena, kes on poolt? vastu, erapooletud. see oli esimene osa ainult. teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. niisiis muudatus nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletud. seda kontrollime igaks juhuks, nelikümmend seitse Ehm, jah, see on vastu võetud, nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vist sama häälte vahekord, mis ennem, vastu võetud nelikümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. kompromiss C, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud algne tekst all paragrahv üks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, olgu, kui soovite, kontrollime, viiskümmend kaheksa. That's carried vastu võetud kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud vist vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. seegi vist on vastu võetud, aga igaks juhuks kontrolligem. vaatame, kuidas see häälte vahekord siin muutub. kas kõik on hääletanud? see on vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vist vastu võetud, aga käsi ei tõsteta korralikult, kontrollime, see peaks olema ju vastu võetud, see on kompromiss ometigi. aga te peate ikkagi käega näitama. suur tänu, vastu võetud. kompromiss F poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H, siin on eraldi hääletus. jah, kahes osas, esimene poolt, osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kas siin on kahekordselt jaotatud nüüd eraldi hääletuseks? ALDE eraldi hääletus. kui te hääletate poolt, siis me hääletame nende sõnade or failing that poolt, kes on nende sõnade poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud olgu, kontrollime. me hääletame äh, sõnade or failing that üle. see on vastu võetud ühe häälega ta on tõesti vehkinud seal kogu aeg, ma ei tea, saanudki aru, mis häda on. siis on meil probleem. sellisel juhul on viigis hääletus ja see kukub, äh, see lükatakse tagasi. olgu. kompromiss I järgmisena vist kompromiss H on nüüd ühel pool, kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. TV kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kas keegi hääletab üldse? proovime uuesti, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. üheksakümmend viis. jah. üheksakümmend viis, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. üheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss J kolmes osas. Second part, there is another split vote. Sorry. What do you mean you think there is? Yeah, sorry.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 üritab välja võtta sõnu Sinsterise Verajatsi. raportöör, kuidas see hääletus nüüd peaks toimuma? lõige üheksa, suuline muudatusettepanekud roheliste poolt soovitakse asendada sõna good uud'iga. see on esimene hääletus. ja siis jagame lõike kahte ossa, esimene osa täiesti õigesti, algab sõnadega stress is further ja kestab kuni sõnadeni market efficiency ja teine hääletus alust, algab sõnadega also stressis. aga kõigepealt soovivad rohelised muuta sõna kuudi vuudiga. aga rohelised tunduvad tahtvat veel eraldi hääletust ka see, selle kohta, et Euroopa Liidu finantsturgudel võetakse erineva tasemega riske. see tähendaks ju, et nad võtaks need, need, selle osa veel välja, ehk siis kolmas hääletus peaks toimuma kahes osas. kui te, rohelised, mulle seda ei selgita, siis me ei hääletagi seda. olgu, me ei tee seda. hääletame nii, nagu raportöör ütles Who says I've got the same one as you? Right. First, first, first, right, we are doing, we are doing as the rap-. teeme nii, nagu raportöör ütles. esimene hääletus, roheliste suuline muudatusettepanek, kes on poolt? vastu, erapooletud? vastu või vist? olgu, kontrollime. kes vastu on, peavad seda käega näitama nii, nüüd on kõigil hääletuskaardid olemas, see on vast-, tagasi lükatud. esimene osa nüüd, kes on selle poolt? vastu, erapooletud, see on vastu võetud. ja siis see kolmas hääletus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii palju siis sellest hääletusest. kompromiss K, teine, kahes osas esimene osa, kes on selle poolt vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, tundub olevat. kompromiss L kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 kompromiss S poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud, kompromiss T poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss U poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud see oli see osa, mis on halliks tehtud, aga ta ei peaks olema halliks tehtud. aga see oli ALDE muudatusettepanek ja see võeti vastu, seega ALDE ei peaks muretsema praegu. sada viiskümmend seitse, kes on poolt. vastu. erapooletud, kontrollime, sada viiskümmend seitse. Okay, and that's carried vastu võetud. sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada, sada kuuskümmend üks langeb ära sada kuuskümmend kaks poolt sada kuuskümmend kaks langeb ka ära. jah, see langeb ka ära. kompromiss kaksik V, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss X poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss Y poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vist vastu võetud, aga kontrollime, sada seitsekümmend kaks vastu võetud. ühe häälega. sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vist tagasi lükatud, aga kontrollime, sada seitsekümmend kolm. Okay. That's carried by one. ühe häälega vastu võetud. kompromiss Z mitmes osas, kolmes. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vist tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AA kahes osas, kes on poolt, esimene osa, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ITRE üks poolt, vastu erapooletut. kontrollime igaks juhuks. vahest võiks hääletada rohkem inimesi kui ainult koordinaatorid. see on tagasi lükatud, sest hääled on viigis. ITRE kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ITRE kuus poolt vastu, erapooletud, vist vastu võetud, aga kontrollime, ITRE kuus. vastu võetud. ITRE seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sama väikese häälteenamusega. ITRE üheksa kahes osas, esimene osa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ITRE kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ITRE üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE kaksteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE kolmteist poolt, vastu, erapooletud, väga segane. ITRE kolmteist kontrollime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 erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, sada üheksakümmend kaks. Ah, some abstaining going on, so <laughs> right. Has everybody voted? kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud ja ühe häälega heaks kiidetud. DV1 see ei kuulu hääletamisele, TV2, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV5, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. TV9 poolt, vastu erapooletud. kontrollime TV üheksandat. kas kõik on hääletanud? vastu võetud. järgmisena TV seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et see on vastu võetud, kuid tundub, et mitte kõik ei hääleta, seetõttu palun kontrollime. me hääletame muudatusettepanekut number viis. vastu võetud. kompromiss AC, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AD, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetumist, kompromiss AE poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AF, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AG poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. A H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ai poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. aj poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud algne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algne tekst, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et see on tagasi lükatud. kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu erapooletud. tundub, et on vastu võetud, aga palun kontrollime üle. muudatusettepanek kolmkümmend neli. kas kõik on hääletanud? vastu võetud. algne tekst, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime, kui soovite. mõned on oma suunda muutnud, ütleb esinaine ja vabandab. kaks kuni kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. põhjenduspunktid kaheksa kuni kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja elektrooniliselt hääletame. Udo, mida sa soovid öelda? proua esinaine, me nägime praegu sellist hääletamist, kus nii paljugi fraktsioonide vahelist kokkulepitust muudeti. nii et eelmisel nädalal lepiti kokku palju hoopis teistmoodi kui see, mis täna välja tuli. nii et ma tänan neid kolleege, kes jäid oma esialgsete kokkulepete juurde. ja selleks, et me saaksime arutada oma fraktsiooniga lõpp äh, hääletuse valikuid, siis ma paluksin, et me peaksime üheminutilise pausi. Olle Schmidt, palun. jah, suur tänu, proua Sinene. ma sooviksin öelda, et ALDE jäi oma eelmisel nädalal võetud kokkulepete juurde ja me hääletasime täpselt nii, nagu me kokku leppisime niisiis, sotsialistid äh, palusid üheminutilist pausi, et kokku leppida lõpphääletuse osas ja ma annan neile selle üheminutilise äh, pausi, aga ärge palun lahkuge saali, sellepärast et me peame veel lõpphääletuse ära tegema. have we? I think. Udo, are we ready? Right. kas te olete lõpetanud, meil toimub elektrooniline hääletus, kuid Anni Padimata soovis ennem sõna. palun, Anni. Äh, tänan, Sharon, raportöörina ma tahaksin teha ettepaneku komisjoni liikmetele ja kolleegidele hääletada selle raporti poolt, kuid ausalt öeldes tahan lisada, et me saaksime palju paremini toimida ja sellega ma tahan öelda, et et me ei pea loobuma oma erinevatest lähenemistest ja seisukohtadest mõningates võtmetähtsusega küsimused, nagu näiteks äh, finantstehingute maks kuid palju tähtsam on kaitsta meie koja ja meie komisjoni usaldusväärsust, usaldatavust, olema järjekindel ja sidus oma tegevuses, sest äh, me jõudsime nende ühiste seisukohtadeni pärast suuri jõupingutusi läbi suurte raskuste. me saaksime parema tulemuse saavutada ja ma ei ole sajaprotsendiliselt tulemusega rahul kuid meil on veel aega paar nädalat, enne kui see tuleb täiskogul hääletusele. ja sel ajal me peaksime just püüdlema selle poole, mida ma ütlesin, järjepidevalt, järjekindlalt, sidusalt liikuma selle ühise seisukoha poole, mida me oleme püüdnud saavutada suurte jõupingutuste abil. suur tänu, nüüd toimub elektriline hääletus äh, muudetud kujul teksti üle kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend poolthäält, neli vastu, kuus erapooletut. Äh, tubli töö, proua Põldimata meil on veel äh, väga oluline päevakorrapunkt, mis käsitleb Euroopa Liidu toimimise lepingut ja mu palve nendele, kes lahkuvad, et lahkuda kiiresti ja vaikselt Right, we are now moving on ja nüüd äh, jõuame üheksanda päevakorrapunkti juurde, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli sada kolmkümmend kuus muutmine. meil on kaks raportööri, mul ei ole küll teada antud, kes raportööridest esimesena sõna võtab. seega Edward Sikluna võtab esimesena sõna, palun. Uh, tänan taustaks selle raportile, nagu te teate, on nõukogu otsus, mis langetati kuueteistkümnendal detsembril. ma ei hakka üksikasjalikult seda tausta teile lahti rääkima komisjonis, sest te olete teadlikud sellest, äh, miks liikmesriigid ja nõukogu sellise otsuse langetasid ja see on tõesti pretsedenditu samm. ja menetluskord on, nagu see on paika pandud. ja põhiseaduskomisjon pidi andma vastutava komisjoni oma arvamuse ja ka majandus- ja rahanduskomisjon pidi oma arvamuse esitama. me oleme vastastikku konsulteerinud ja oleme üritanud äh, keskenduda erinevatele valdkondadele. meie keskendusime rohkem meie komisjoni eesmärkidele ja põhiseaduskomisjoni liikmed piirdusid rohkem menetluslike ja protseduuriliste küsimustega. Äh, kuid nagu ikka, esineb teatud kattuvusi. ja ma arvan, et ja ma loodan, et äh, ka mõlemad pooled äh, nõustuvad, ma mõtlen neid, kes seda raportit taotlesid, et välja pakutud mehhanism on kindlasti vajalik, kuid see ei saa olla ainuke mehhanism, ainuke vahend, see on üks paljudest. ja seda peaksid täiendama paljud muud meetmed, mida arvutatakse majanduse juhtimise paketi raames. ja seetõttu põhjenduspunktides me väga selgelt rõhutame neid täiendavaid meetmeid, mis peaksid äh, kaasnema ja täiendama käesolevat stabiilsusmehhanismi ja mille lõppeesmärk on vähendada ohtu finantsstabiilsusele ning tugevdada stabiilsus- ja kasvupakti äh, ennetavad ja korrigeerivad meeded. Äh, me nõuame ka riiklike eelarvete rangemat järelevalvet ja ka uusi menetlusi, äh, mis rakenduvad makromajanduslike häirete puhul ja äh, teine põhjenduspunkt, milleni me jõudsime läbi kokkuleppe, käsitleb solidaarsuse põhimõtet Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, eriti nende vahel, kes kuuluvad euroalasse, et käsitleda euroalale ühiseid küsimusi, kesk- ja pikema perspektiivi konkurentsivõimet ja makromajanduslikke erinevusi riikide vahel Äh, järgmised kaks põhjenduspunkti viitavad sellele, et kuna tegemist on Euroopa Liidu toimimise lepingu muutmisega, äh, me ei saa siin väga detailselt lahti kirjutada. Äh, siin oli mitmeid erinevaid lahkarvamusi, mõned mainisid eurovõlakõrje, teised mitte. seega me ütleme, et komisjon peaks koostama detailsed eeskirjad selle mehhanismi kasutamiseks ja juhtimiseks ning täpsustama ka, milliseid teisi instrumente kasutatakse nende volituste piirides. ja nagu me alguses ütlesime, äh, me rõhutame ka seda, et komisjon peaks kaaluma ka teiste mehhanismide kaasamist euroala finantsstabiilsuse tagamiseks ja vajalike õigusloomeliste ettepanekute tegemiseks äh tulles nüüd selle konkreetse artikli juurde, mis on välja pakutud nõukogu poolt, meie äh, suhtume sellesse mehhanismi veidi teistsuguselt. mitte meie ettekujutuses peaks see mehhanism andma nendele, kes seda mehhanismi juhivad, tegutseda ja see, et kasutatakse sõna aktiveerima võib-olla ei ole õige lähenemine, see on nagu mingisuguse mehhanismi puhul, mis seisab seal tegevusetud ja siis on tal mingi lüliti, mis ta käivitab. selle asemel, et ta toimiks äh, vastavalt ettenähtud funktsioonile. ja teine sõna indispensable. tundub, et äh, juhid peaksid siis omavahel konsulteerima äh, ja langetama selle otsuse selle mehhanismi käivitamiseks, kui see on hädavajalik. meile tundub, et kui see artikkel lepingus muudetakse, siis ei ole vaja niisugust detailsuse astet ja teeme ettepaneku, et need sõnad activated ja indispensable ei ole selles artiklis vajalikud ja piirdub, võiks piirduda ainult selle sõnastusega, et Äh, see mehhanism finantsstabiilsuse tagamiseks. see tähendab äh, aluslepingu alalist muudatust ja seetõttu me ei saa sellist piiravat sõnastust kasutada, sest vastasel juhul meie elu tulevikus võib muutuda väga raskeks. ja veel üks oluline märkimisväärne täiendus Mm, väga paljud liikmed on öelnud ja ka Trichet on seda öelnud ja Schöbel on öelnud seda, et selle küsimuse keskmes ei ole mitte eurokriis, vaid kriis eh, teatud konkreetsetes euroala riikides. kui me räägime mehhanismist või fondist, siis see ei aita otseselt eurot, vaid abistab kaudselt neid riike, kes seda abi vajavad. ja seetõttu me ei saa viidata euroala liikmetele, sest nemad solidaarsusest panustavad ja loodavad ka saada vastuabi, kui selline vajadus peaks tekkima. ja seetõttu mina usun ja meie usume ja seetõttu tegime ka vastava ettepaneku et kõik euroala liikmesriigid peaksid kasu saama sellest mehhanismist. ja väita, et see mehhanism aktiveeritakse ainult siis, kui see on hädavajalik terve euroala stabiilsuse tagamiseks, paneb riigile kohustuse tõendada, et tema probleemid, riigivõlg, eelarve tasakaalustamatus ja kriis mõjutab euro tervikuna. ma usun, et väga paljud riigid suudaksid seda tõendada, kuid kindlasti on ka väikeriike, kellele see tekitab raskusi. ja seetõttu me peaksime tagama selle, et kõik euroala liikmed saaksid kasu sellest mehhanismist kokkuvõttes äh, need olidki need muudatusettepanekute sisu, mille me oleme raportile välja pakkunud. ma ei maininud siin seda, mida me arutasime põhiseaduskomisjonis äh, teatud protseduuriliste küsimuste osas. Äh, seda arutavad ja tutvustavad nemad. Thank you very much, Jean-Paul suur tänu, Jean-Paul. suur tänu, proua esinaine. ma teen lühidalt. ma nõustun kaasraportööri kommentaaridega, aga kaks lisaaspekti kõigepealt. kui me kustutame sõna indispensable, üritasime me vältida õiguslikke vaidlusi, kui me kirjutame teksti sisse selliseid sõnu, siis tekib oht, et mis asi on indispensable. seega siin asi võib taanduda väga üksikasjadele. me soovisime kasutada objektiivseid termineid, seetõttu loobusime sõnast indispensable. teine asi, mida mainis härra Skikluna, nimelt solidaarsust Eurotsooni riikide vahel. me üritasime avada arutelu, me ei soovi siin hämada, rääkides probleemidest Eurotsooni sees. kriisi lahendamismehhanism, abi andmise mehhanism probleemide puhul Eurotsooni sees peaksid kasulusele, kasutusele tulema siis ainult siis, kui terve Eurotsoon on kriisis või nagu juba selgitatud, peaks neid kasutatama ka siis, kui üks Eurotsooni riik on selliste probleemide ees, et see võib tekitada raskusi tervele Eurotsoonile. seetõttu kirjutasime me muudatusettepaneku lihtsalt selleks, et avada arutelu selle teema üle. arutelud ka toimuvad ja meie peamine mure on, et kui me siin muudame aluslepingut, siis me ei peaks teksti muutma liiga palju või sellisel moel, et see tekitaks, et see ähmastaks olukorda. me peaksime lihtsalt si-, oma õigussüsteemidesse sisse tooma teatud õiguslikud, põhiseaduslikud aspektid, me ei tohiks kasutada ähmastavaid termineid, mis tekitaks vaidlusi tulevikus. nii palju praegu minu poolt. lisaks kaasraportööri sõnadele. ma nõustun täiesti tema kommentaaridega. suur tänu, Ramon, kas sina oled ALDE variraportöör? suur tänu, proua esis-, esinaine. kolleegid, Lissaboni lepingu üle vaieldi siis, kui maja, Euroopa majandus kõvasti kasvas, aga head õigusaktid ei kesta ka lõpmatult kaua ja see vaidlus siin näitab, et Lissaboni leping ei suuda hakkama saada meie rahandussüsteemi kõikide keerukate aspektidega keerulistel aegadel. seetõttu ma nõustun praegustel ajaloolistel hetkedel, et et me peaksime tegutsema, muidu me öö, kukume kõik läbi. Euroopa Liit peab olema proaktiivne ja panema paika tuleviku tagatised. ja Eurotsoon vajab kaitset. ilma selleta oleks finantskriis olnud paljude liikmesriikide jaoks palju hullem. minu kodumaa Hispaania on nende hulgas ma toetan seda Lissaboni lepingu muutmist, see on esimene vajalik samm parema majandusjuhtimise suunas Euroopa Liidus. reformid täna tagavad stabiilsuse homseks. lõpetuseks, ma arvan, et me ei peaks peatuma selle korrektsiooniga. tagamaks finantsstabiilsus Euroopa Liidus peaks äh, mehhanismiga kaasas käima ka äh, kriiside ennetus äh, ähm, instrumendid ning riikidel peaks olema ka juurdepääs lisakrediidile. suur tänu. Ivo. suur tänu, proua esinaine. ega mul eriti midagi uut või ütleme, lisandväärtust omavat eh, öelda ei olegi. minu arvamus on, et see aluslepingu muutmise sõnastus on selline, mille üle vaieldi tundide kaupa Euroopa riikide juhtide vahel ning ma olen skeptiline selles osas, kas mingisugune muu sõnastus võiks üldse läbi minna, mitte ainult meie komisjonis, vaid ka terves parlamendis. või, või kas meil lubatakse muuta põhimõt-, äh, natukenegi seda kompromissi, mil, mis saavutati nõukogus mina olen esitanud ainult kolm muudatusettepanekut ja need puudutavad ainult sõnasus, sõnastust. ma üritan siin olukorda selgitada ja ega mul rohkem midagi öelda ei olnudki. Uh, Sil veel Silvi Järg-, Jürgen Klute ja Inigo Mendes de Vigo, Silvi. president uh,, merci à nos raport-. suur tänu, proua esinejana, suur tänu ka raportöörile tehtud töö eest teema on teile arvatavasti tuttav. lubage mul teha kõigepealt ähm, üks äh, märkus, Saksamaa põhi, põhiseaduslik kohus võttis vastu otsuse, mis annab ka meile alust äh, seda äh, muudatust ette võtta ja ma austan vägagi Saksamaa põhiseaduslikku kohust, aga ma arvan, et me peame Äh, siin, me ei tohiks siin asjadest ette erutada. mind äh, šokeerib see, et meil on muudatusettepanek ainult äh, inglise keeles olemas. ja mina arvan, et raportööridena me oleme praegu sattunud raskesse olukorda nende muudatusettepanekutega sellepärast et meile öeldi, et kui me räägime, kui me soovime Euroopa majandusjuhtimist äh, muuta, siis me ei tohi asutuslep-, aluslepinguid muuta, seda ütles nõukogu. ja siis vaid kolm kuud hiljem riigi ja valitsusjuhid oma suures tarkuses otsustasid äh, ikkagi muudatusi teha ja, ja seetõttu ei tohi, tohiks ka kellelgi olla vastuväiteid selle vastu, kui parlament äh, ka hakkab muudatusettepanekuid tegema, nii et korraga siis avati arutelu ähm, aluslepingute osas ja just nende artiklite osas, mida meie oleme ka alati äh, küsimuse alla seadnud. nii et siin tekib äh, ka küsimus, kas me saame Eurotsoonis minna kaugemale sellest, mis lepingus juba kirjas on. kui me nüüd vaatame artiklit sada kolmkümmend kuus ja selle avame aruteludeks, eriti nende äh, meetmete osas, ähm, mida on võimalik Eurotsoonis võtta, siis me peame Äh, arvestama kõikide õiguslike alustega selleks, et oma seadusandlusele ka äh, selgust anda. nii et me ei peaks siin ainult äh, lähtuma Euroopa Ülemkogu järeldustest ja, ja nende kiireloomulistest teemadest, nii et meie ei tohiks alati siis kummardama hakata, kui nemad meid selleks sunnivad. suur tänu, härra Klute. viimane kord ma juba ütlesin, et me, minu fraktsioon on äh, väga kriitiline selle küsimuse osas, mitte et me oleksime põhimõtteliselt nende muudatusettepanekute vastu, aga me leiame, et see kiirmenetlus ei ole äh, õige lähenemine. ja meil on tegu siin ka demokraatia äh, puudujäägiga, eriti kui me arvestame, millise kiirusega praegu seda arutelu läbi viiakse ja kui ma vaatan olemasolevat teksti, siis minu meelest ma ei näe vajadust äh, muudatusteks. minu meelest artiklis sada kolmkümmend kuus saab lugeda ka selliselt, et, et on kaetud ka majandusjuhtimine, nii et see ei ole sugugi mitte keelustatud, vähemalt saksakeelses tekstis saan ma selliselt aru. ja seetõttu ma tõesti ei saa aru, kas selline muudatuste tegemine on vajalik. see, mis on ingliskeelses tekstis muudatusettepanekutes kirjas, siis need kolm viimast sõna äh, restrict, conditionality, ma leian, et need ei, see ei ole õiges kohas. sellepärast, et me ei saa siin hakata rääkima tingimuslikust, sest sellepärast, et äh, saksameelsest tekstist tuleb välja, et see võib äh, viia automatismini, see ei pea, aga võib vähemalt äh, selline asi võib siit, selle võib siit äh, lausest välja lugeda. ja härra Skiklunale ma sooviksin öelda, öelda, et äh, ma leian, et tema ettepanekud on toetust väärt ja ka solidaarsuse aspekt, seda tuleb rõhutada ja, ja selline liikmesriikide vahelise solidaarsuse rõhutamine on õige. minu kommentaarid siis suur tänu. ja härra Mändeste Viigo, palun. suur tänu, proua esinaine. täna hommikul Avko juba rääkis ka selle muudatuse juriidilisest äh, äh, mõjust. aga nüüd, äh, millised on selle majanduslikud argumendid? lisaks sellele, mida härra Skikluna ütles, et see kaitsemehhanism on lihtsalt üks paljudest mehhanismidest, mitte see kõige olulisem ja siis tekibki küsimus, kuidas see mehhanism nüüd sobib kogu raamistikku, selle niinimetatud majandusjuhtimise üldraamistikku ja meie komisjon on samuti tegelenud selle küsimu-, küsimusega, me oleme tegelenud ka selle nimetatud Euroopa poolaastaga ja ka kõikide nende seadusandlike tekstidega, mi-, millega me oleme tegelenud ja mis puudutavad ka eurovõlakirjade küsimust ja, ja nii edasi. ja minu meelest on vale, kui me hakkaksime sellest ühest tükikesest, hakkame nüüd kõige olulisemat mehhanismi välja ehitama. et, et kui me nüüd ütleme, et sellest ühest tükikesest tekib nüüd äh, sellest, tekib Eurotsooniks olulisemaid äh, mehhanisme, siis me läheme vales suunas. Need muudatusettepanekud ja need äh, lisandused, mida raportöör on ette võtnud, siis see natukene tekitab minus kõhklusi. see ei puuduta mitte ainult Eurotsooni, vaid ka kõiki liikmesriike, sellepärast et kui me loeme seda, mida raportöör siin välja pakub, siis äh, see võib äh, liikmesriike panna raskustesse. siin ei ole ju tegu ainult Eurotsooni riikidega, ma saan küll aru mis on selle lähenemise eesmärgiks olnud, härra Skikluuna ka seda ütles ja siin on ka, siin on ka ähm, õigusega öelda, et tegu on äh, kokkuleppega nõukogus ja meil ei ole väga palju mänguruumi siin jäetud. aga sellegipoolest me peame asja üle järele mõtlema. sest kui me liiga palju äh, loodame stabilis-, stabiliseerimisfondile, siis kas me mitte ei hakka piirama neid teisi eh, meetmeid ja mehhanisme, mis meil on eh, olemas? proua esinaine, ka meie esitame selle arvamuse kohta muudatusettepanekuid, aga need lähevad pigem selles suunas, et me üritame selle eh, stabiilsusfondi rakendusala natuke piirata ja pealegi ma leian, et äh, praegu hakatakse, üritatakse seda sidusust lõhkuda, mis on ju ka vajalik tegelikult selle stabiilsusfondi jaoks. aga ma siis täpsustused teen hiljem. suur tänu, ma ei näe, et keegi sooviks veel sõna võtta, ma ütleksin ise ka paar sõna. ma olen äh, üks nendest, äh, kes leiab, et lepingut tegelikult ei ole vaja muuta ja ei ole vaja veel mingisuguseid lihamehe, lisamehhanisme sisse tuua, seetõttu äh, ma olen natukene mures. ja praegu võib juhtuda nii, et me sulgeme selle ukse, mis seni oli avatud. ja meie kolleeg juba ka näitas, kuidas äh, väikeste liikmesriikidele avatud olnud uksi äh, suletakse ja seetõttu ma äh, hindan ka neid muudatusettepanekuid, mis ta on sellega seoses teinud. ja ma vaatan kindlasti ka seda sõnakasutust. et ähm, nii et ma arvan, et äh, mõningaid sõnu saab tõlgendada äh, mitmeti esialgne eh, eh, sõnastus, nii nagu see arutelu alguses välja pakuti, on minu meelest päris ohtlik ja ei ole eriti abiks. ja ma loodan, et nõukogu natukene teadamine kuulaks seda, mida parlament ütleb. sest eh, tihtipeale meil on rohkem õigus kui neil muudatusettepanekute tähtaeg on kolmas veebruar keskpäev, seetõttu meil ei ole väga pikalt me äh, mõtlemisaega antud, kümnes veebruar me arutame muudatusettepanekuid, neljateistkümnendal veebruaril on hääletus, see on äh, Strasbourgis esmaspäev ja AFCOs toimub hääletus seitsmeteistkümnendal veebruaril ja lood-, arvatavasti tuleb see siis ka märtsi täiskogusse nii palju siis esialgsest äh, ajakavast. ja mul on kahju, et äh, me pidime siin töötama ainult ingliskeelse dokumendi alusel. järgmine komisjoni koosolek on esmaspäeval, seitsmendal veebruaril ja nüüd meil tuleb äh, kinnine arutelu mis puudutab siis järelevalveasutuste eesistujate kandidaatide kuulamisi. nii et kes ei ole sellele